Eh, thank you very much. Eh. suur tänu, härra juhataja, Euroopa Parlamendi liikmed. alustuseks tahaksin teid tänada, et andsite mulle võimaluse teiega siin täna viibida, et saaksime arutada teema üle, mida siin juba siis ka nimetati, nimelt Sudaani küsimust. nagu ta ütles kuulume meie nõndanimetatud Aafrika Liidu Sudaani puudutava kõrgetasemelise rakendusküsimuste vaekogu, vaekogusse. selle Aafrika Liit lõi eelmise aasta novembri lõpus ja vaekogu mandaat, mille Aafrika Liit sellele andis, seisneb selles, et abistada Sudaani toime tulla nende väljakutsetega, mis tulenevad sellest üldisest äh, rahulepingust, mis sõlmiti kahe tuhande viiendal aastal põhja ja lõuna osa vahel ja sellega seonduvate küsimustega, nagu parlament siin väga hästi teab, aidata Sudaanil lahendada Darfuri konflikti ning aibata Sudaanil liikuda demokratiseerimise suunas sealhulgas siis ka aidata läbi viia need valimised, mis on kavandatud üheteistkümnendaks aprilliks. selline on meie mandaat. üldiselt räägin ma kõigile sellest, et äh, kui äh, kui tegemist on Sudaani küsimusega ja tege-, küsimus on arenev, siis kindlasti tuleb sellele küsimusele tähelepanu pöörata. me püüame töötada kõikide nende jõududega <clears throat> kes Sudaanis on esindatud, et nendest väljakutsetest jagu saada ja kindlasti parlamendiliikmed siin teavad ka seda, et Sudaan moodustab väga suure osa Aafrika mandrist, ta on väga suur riik, tal on üheksa teise riigiga piir ning on päris selge, et kui midagi läheb hullusti viltu Sudaanis, siis see ei mõjuta mitte ainult naabrust, vaid tervet Aafrika mandrit. nii et probleemide lahendamine Sudaanis on tõesti väga oluline selle tõttu. ning ka sellepärast otsustaski Aafrika Liit sellise vaekogu kokku panna ja anda sellele selline üleüldine mandaat hoolitsemaks selle eest, et Aafrika saaks aidata kaasa selle konflikti lahendamisele. valimised on tulemas üheteistkümnendal aprillil. Äh, need saavad olema üsna keerukad valimised, presidendivalimised ja parlamendi ja äh, nii föderaal- kui ka osariikide parlamentide valimised, kuid praeguse seisuga on nii, et kõik poliitilised jõud osalevad siiski valimistes, vaatamata igasugustele kaebustele ning meie vaekoguna tahame julgustada kõiki ikkagi osalema jätkuvalt selles valimisprotsessis, vaatamata sellele, et ikka ühed ja teised ähvardavad, et nad loobuvad valimistest aga meie jaoks on väga oluline, et kõik oleksid ikka selle protsessiga kaasas ja iga probleem, mis kerkib, tuleb ka kohe ära lahendada. nõnda siis me tegeleme mõlema selle eesmärgiga vaekoguna, ühelt poolt äh, kaasates kõiki osapooli valimistele ning aidata ja aitame kaasa nende probleemide lahendamisele, mis iganes ette tulevad. suhtleme kõikide poliitiliste jõududega, et nad ikka püsiksid selles protsessis ja nende jõudude tal-, palvel me panime kokku ka sellise käitumiskoodeksi, mis on vabatahtlik, äh, aga millega kõik osapooled peaksid siis äh, liituma ning meil on paigas ka järelevalvemeeskond Sudaanis, mis peaks siis jälgima selle käitumiskoodeksi täitmist aitama kaasa sellele, et need valimised oleksid vabad ja õiglased. see on väga tähtis protsess selleks, et me saaksime, et Sudaan saaks muutuda. kui meie ülesandeks ka vaekogus on luua selline õhkkond, et see muutumine saaks toimuma, et see riik saaks asuda demokraatia teele, see on väga oluline. siis muidugi Darfuri küsimus. nagu te teate, Dohas, Kataris on olnud läbirääkimised ning need öö, äh, läbirääkimised toimuvad siis äh, vaenupoolte vahel ehk siis valitsuse ja mässajate rühmade vahel ja nad püüavad saavutada siis äh, vaherahu, mis on väga oluline, mis on suunatud sellele, et lõpeb sõjategevus. ja muidugi tuleb jõuda ka kaugemale, tuleb läbi rääkida üleüldine poliitiline kokkulepe ning arvestades seda, mis praegu on toimumas ja arvestades seda tähelepanu, mis valimistele pööratakse, arvan ma tõesti, et, et need läbirääkimised üleüldise poliitilise kokkuleppe saavutamiseks äh, võivad toimuda siis, kui valimised on möödas ja selleks on hea šanss. aga juba senini saavutatud edusammud äh, allkiri dokumendil vaherahu kohta, see on väga oluline, aga samavõrd tähtis on, et jõutaks järgmisse läbirääkimiste etappi, etappi, mis käsitleb siis üleüldise poliitilise kokkuleppe saavutamist ja see loomulikult peab äh, hõlmama rohkemaid pooli, mitte ainult vaenupooli, aga kõiki neid Darfuri äh, muid äh, gruppe, põgenikke äh,, sisemiselt ümber, sisemisi pagulasi ja nii edasi, nemadki kõik peaksid olema hõlmatud läbirääkimiste protsessi, sellepärast et nemad on selles konfliktis kõige hullemini kannatanud ning neil peab olema võimalik ka oma sõna sekka öelda. see protsess peab kaasama siis kõiki ja selline protsess peab hakkama toimuma. üldiselt on ju kokku lepitud Darfuri inimeste vahel, kuidas see kõik peab hakkama toimuma, kuidas võim jagatakse. ja sinna hulka kuulub muidugi ka see oluline küsimus õiglusest ja lepitusest. see on küsimus, mida ka Vahekogu arutab äh, Sudaani valitsusega. Äh, ja kõik peavad olema korralikult ette valmistunud äh, nendeks läbirääkimisteks ning olema valmis võtma vastu otsuseid ka selle kohta, kuidas lahendada see lepitamise ja õiguse tagamise küsimus. kõik on ju nõus sellega, et konflikti käigus Darfuris pandi toime palju kuritegusid ning selles kontekstis peab ka õiglus jalule seatama. küsimus on nüüd selles, kuidas seda tehakse me oleme mõningad ettepanekud juba teinud ja parlamendiliikmed siin kindlasti on ka teadlikud sellest. me töötame selles küsimuses loomulikult Sudaani valitsusega koos, aga kuni need laiemad läbirääkimised hakkavad öö, toimuma siis selles küsimuses, siis tollel, nendel laiematel läbirääkimistel me tahaksime neid küsimusi ära lahendada. toimub väikene viivitus Äh, just nende üleüldiste läbirääkimiste äh, osas, mis Darfuri puudutavad tänu nendele valimistele, mis praegu on tulemas, aga muus osas on asjad kõik äh, oma õigel rajal. referendum toimub. Äh, Lõuna-Sudaani inimesed peavad öö, äh, otsustama, kas jääda Sudaani osaks või mitte, see referendum toimub järgmise aasta jaanuaris ning äh, kõik Sudaanis leiavad, et oleks parem või parim, kui too referendum toimuks öö, ikkagi valitud valitsuse all sellepärast on oluline, et need valimised toimuksid, et need oleksid, et paigas oleks demokraatlikult valitud valitsus tollel ajal, kui referendum toimub. ja siis Lõuna-Sudaani elanikud saavad otsustada, kas nad jäävad Sudaani osaks või eralduvad. selle tagajärjed on järgmised. võib tekkida vajadus äh, käsitleda ka neid teemasid, mis järgnevad referendumile, kui Lõuna-Sudaan otsustab iseseisvuse kasuks, mis juhtub siis näiteks äh, naftavarude jagamisega, mis juhtub kodanikega, mis juhtub varade ja kohustustega, kõige sellise, kõige sellisega. samamoodi küsi-, kerkib küsimus siis, kui lõunasudaanlased otsustavad jääda Sudaani osaks. Äh, see ühendus ei pruugi jääda selliseks, nagu see praegu on võib, võib-olla kokkulepped ja suhted ähm, korraldatakse teistel alustel, isegi kui lõunasudaanlased otsustavad jääda ühise riigi liikmeks. praegusel hetkel on toimumas läbi, e, ettevalmistused selle teema läbiviim-, referendumi läbiviimiseks ning see tähendab seda, et juba selle aasta lõpuks peavad olema ka need referendumi järgsed teemad läbi räägitud, sest sellel ajal, kui üheksandal jaanuaril tuleval aastal inimesed lähevad öö, oma tahet avaldama, peab meil, neil peab olema selge, missugused valikud saavad olema. nii et need läbirääkimised peavad olema ka lõpule jõudnud ning seda siis referendumi kampaanias saab kasutada, nõnda et inimesed teavad öö, ja saavad teha teadliku valiku nagu te näete, mul nüüd vist rohkem ei ole vaja tutvustada teemat, aga te saate aru, et siin on terve rida väga kiireloomulisi küsimusi, need on väga tähtsad küsimused, aga kiireloomulised. ja arvestades veel seda ajagraafikut, ja on väga raske öelda, et missugune siin on prioriteet, millega tegeleda esmaspäeval ja millise teemaga jälle neljapäeval. kõiki neid asju tuleb vaadata samaaegselt, kuid tahan öelda, et mida me kõik loodame, on see, et lõpuks meil on demokraatlikult valitud valitsus, mis aitab Darfuri probleemide lahendamisele kaasa Äh, selles samas äh, Sudaani demokratiseerimise protsessis ja aitab lahendada ka põhja-lõuna vahelise konflikti. nii et isegi, kui Lõuna-Sudaani inimesed valivad iseseisvuse, et siis ka kahe uue riigi vahelised suhted jääksid selliseks, äh, mida võiks kirjeldada kui Äh, sõbralikku lahkuminekut või sõbralikku lahutust, mitte aga kui tüliga toimunud lahutust. Nende kahe poole vahele jääb ju nii palju muid sidemeid. Nad peavad lihtsalt leidma viisi, kuidas üheskoos elada. suur tänu, härra eesistuja. meie täname teid, härra president. see oli tõesti väga hästi informeeriv sissejuhatus ning nüüd ma tahaksin paluda arengukomisjoni kolleegi härra Teevat võtta sõna, palun. Äh, suur tänu, härra esimees, härra president. tegemist oli äh, südantsoojendava ja positiivse mm, tulevikulootuste nimekirjaga Sudaani osas, äh, mida ainult teie suudate ka täita, võib-olla mõned veel siin maailmas, mm, sellepärast et teil on endal väga suured kogemused lepituse ülesehitamisega oma koduriigis. ja Sudaani kava tõesti on väga ambitsioonikas. ja selles kontekstis ütleksin nii palju, et täna pärastlõunal eh, nii väliskomisjon kui ka arengukomisjon kohtuvad eh, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokuröriga, kelle tööd me toetame mida te arvate, härra president, peaksin ma peaprokurörile rääkima? ja teiseks, miks on nii, härra president, ja ärge saage minust valesti aru, ma olen, minu sõnad on sõbralikud, et läheb nii kaua aega äh, reageerimaks tragöödiatele, mis äh, arenevad meie silme all Aafrikas. miks ei ole mitte mingisugust ennetavat või, või eeltegevust. ega ma ei peaks teie käest seda küsimust küsima võib-olla. aga see küsimus tuleb ära küsida. miks sajad tuhanded inimesed peavad oma elu kaotama ja tuhanded kannatama enne, kui me midagi teeme? ma istun siin äh, president, Burundi endise presidendi kõrval äh, ja küsin ka teilt, miks meil läheb nii kaua selleks, et elusid päästma hakata? jah, ütleb äh, väliskomisjoni esimees, küsimused on olulised. Äh, ja sõna saab proua de Kaiser. proua de Kaiser on Euroopa äh, valimisvaatlusmissiooni peavaatleja Sudaanis olnud. suur tänu, härra esimees suur tänu, härrad presidendid, meiega täna liitumast ja suur tänu ka nende rahu ülesehitamise äh, sammude ja jõupingutuste eest, mida te olete kaua võtnud. Üheksanda aprilli äh, valimised on peaaegu et kindlad äh, ja seega enam ei ole vaja soovida, et nad toimuksid, kuid ma loodan, et nad viiksid Sudaanis rahuni Euroopa Parlament, Euroopa Liit sellepärast on saatnudki nii suure missiooni sinna, me tahame väga selge sõnumi saata, et äh, selle kohta, mida me, et tegemist oleks rahumissiooniga. Äh, rahvusvaheline kriminaalkohus, äh, valimiskuupäev, sellest kõigest ma praegu ei räägiks, me teame juba sellest enam-vähem kõike, kuid minu küsimus teile, millisena te näete Euroopa Parlamendi rolli valimiste eelsel perioodil ja rahuprotsessis? ma nimelt ei tea täpselt, milline on osade liikmesriikide roll, kuid ähm, minu küsimus on, et kas te näete mingisugust kohta ka Euroopa Liidule kui sellisele, kes praegu on sellest protsessist võib-olla natukene kõrvale jäänud? kas te näete, et on võimalik Euroopa Liidult ka äh, toetust saada ja siis juba ka valimiste järgsel perioodil? suur tänu! suur tänu! sõna nüüd proua Koomešile, kes on valimisvaatlusmissiooni esinaine Sudanis. suur tänu, härra esimees! suur tänu, president Mbeki! selle selgituse eest. ka mina ei laskuks nendesse küsimustesse, millest te rääkisite, nimelt õigluse jalule seadmine Darfuris ja Sudaani tulevikule pärast Nevaša kokkulepet. kuid ähm, ma tahaksin keskenduda valimiste ettevalmistamisele. ja mind jahmatas täna ajakirjanduses leviv arvamus president El Bashirilt, kes ütles, et äh, valimisvaatlejate sõrmed lõigatakse maha ja nad surutakse põlvili, kui valimised jäävad viibima äh, ettevalmistustöö tõttu. ja ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht selles küsimuses? et kas on tõesti võimalik, et siseriiklikud vaatlejad üldse oma tööd saaksid korralikult teha sellises olukorras? ja kas valimiskomisjon on ikkagi piisavalt sõltuv, et ähm, oma seisukohad välja öelda võimalike probleemide tekkimise korral? meediavabadus on valimisprotsessis ülioluline, kas see meediavabadus on tagatud ja kas te olete praegu veendunud, et äh, häälte lugemise vaatlus äh, on ka tagatud, see on ju iga valimisprotsessi kõige olulisem osa ja väga paljudes kohtades on näha olnud, et kuigi üldiselt valimised sujuvad väga hästi, äh, kuid häälte lugemine läheb juba natukene keerulisemaks. nii et milline on teie seisukoht ja kas on mõistlik üldse anda oma arvamust teil praegu nendes küsimustes? suur tänu, proua Komes. ja nüüd võib-olla härra Mbeki. vastata sellele esimesele küsimuste voorule ja tuletan meelde, et neli kolleegi on veel soovinud sõna kuid äh, siis teine voor pärast seda esimest vooru, president Beki. no üritan. mis puudutab rahvusvahelist kriminaalkohtut ja kohtu peaprokuröri, nagu te teate, me oleme peaprokuröriga olnud äh, koostöös äh, kriminaalkohtu raames äh, Äh, Darfuri äh, õigluse, Darfuris õigluse alusseadmise osas. selle tulemuseks oli see, et äh, peaprokurör ütles meile, et me peame mõistma seda, et rahvusvaheline kriminaalkohus on viimase instantsi kohus. kriminaalkohus peaks oma tegevuses täiendama äh, Äh, siseriiklikke kohtusüsteeme. ja rahvusvaheline kriminaalkohus on äh, Sudaani osas esitanud terve rea vahistamiskäske. muidugi see küsimus ju ja tõsiasi, et need äh, vahistamiskäsud on esitatud kui tõsiasja sellepärast et äh, selles ei ole mitte midagi muud teha, kui äh, minna siis kohtu juurde tagasi ja see otsus ümber pöörata, kuid äh, seni, kuni seda ei ole tehtud, on tõsiasi see, et need vahistamiskäsud on antud. kuid Rahvusvaheline Kriminaalkohus ei pea sugugi tegelema kõikide nende kuritegudega, mis Darfuris väidetavalt toime viidi. ja seega meie vaekogu ülesanne oligi äh, välja selgitada, mida tuleb Sudaanis koha peal teha selleks, et äh, kogu selle kuritegude laviiniga kuidagi äh, tegeleda. rahvusvaheline kriminaalkohus, me teadsime, ei taha äh, asendada siseriiklikke kohtusüsteeme, mis iganes nad siis ka ei oleks. ja konkreetsed kaasused nüüd Sudaani puhul Äh, rahvusvahelisel kriminaalkohtul ei olnud äh, kavatsusi mitte kellegi teise vastu enam siis süüdistusi esitada. nii et kõik muu jäetakse siis äh, siseriikliku kohtusüsteemi hallata. ja tehtud on erinevaid ettepanekuid õigluse ja lepituse osas, ka ettepanekuid, mis on suunatud siis otseselt selle probleemi lahendamisel, et väga paljud äh, inimesed Darfuris on kaotanud äh, Sudaani kohtuinstantside sõltumatuse osas lootuse. ja seega meil tuleb teha ettepanekuid, kuidas üldse õiglust äh, võiks jalule seada nii, et kuritegude ohvrid ka usaldaksid seda tegevust ja seega ongi tulnud mõte siis sellise hübriidkohtu loomiseks äh, et ähm, kohtunikud, prokurörid tuleksid väljastpoolt Sudaani, kes aitaksid siis nii juurdluse kui ka süüdistuse esitamise ja siis ka kohtuistungite ajal kohalikku süsteemi. ja ma ei ma arvan, et ega ta rohkem äh, härra Moreno Campole ei peagi ütlema mm, Sudaani kohta. nii see on, ta teab, kuidas, milline see olukord on. meie oleme kohtuga äh, täiesti nõus, et äh, kohtu küsimused, õigluse küsimused tuleb lahendada tulen nüüd siis juba teiste küsimuste juurde. Euroopa Liit on juba täna väga oluline Aafrika Liidu partner äh, paljudes küsimustes, sealhulgas äh, ja eriti võib-olla just seesama rahu küsimus ja konflikti äh, lahendus. Mm, see töö peab jätkuma, see koostöö peab püsima jääma meie näiteks töötame väga tihedas koostöös Euroopa Liidu eriesindajaga Sudaanis, Tobin Brail, Euroopa Liidu suursaadik. ja me kindlasti äh, jätkame seda tööd. kohtusime täna hommikul arengukomisjon, volinikuga ja ütlesime ka talle, et äh, meie vaekogul on vaja teatavat toetust ka Euroopa Liidu poolt. seda sellepärast, et meie vaekogu peab välja kujundama oma suutlikkuse nõu andmiseks erinevate probleemide puhul, puudutagu see siis riigipiiride küsimusi, naftavarude jagamisega seonduvaid küsimusi või mida iganes. ja seega meil on vaekoguna vaja Euroopa Liidu toetust, et meil oleks teadmised äh, ettepanekute ja teadlike ettepanekute kohta, mitte et me ei teeks kõike nii-öelda selle järgi, mida sisetunne ütleb. ja öö, arenguvolinikuga oleme me rääkinud, rääkisime täna ka sellest, et näiteks Darfuri puhul siis üks kriitilisi küsimusi lahenduse saamiseks selles piirkonnas on just nimelt arenguküsimused see, kuidas Sudaan on pika aega välja kujunenud ajalooliselt ja kus vähemus eh, kätte on koondunud võim, viis eh, nii-öelda perifeeria marginaliseerumiseni, see, see hõlmab ka Darfuri piirkonda. ja selleks, et Darfuri probleem lahendada, eh, tuleb keskenduda ka arenguküsimustele, peaasjalikult arenguküsimustele, selleks et minevikus tekitatud tasakaalutus eemaldada. me oleme volinikuga rääkinud ka nendest väljakutsetest, mis täna Sudaani ees on, puudutavadki peaasjalikult neid perifeeriaid ehk Darfuri. sama kehtib Lõuna-Sudaani kohta. et jällegi, Euroopa Liidu eh, kaasatus eh, kogu see, sellesse töösse on väga oluline riikide ülesehitamisele, isegi kui need siis lahku löövad Sudaanist. sellepärast, et ähm, tööd on palju ka siis, kui riik jääb ühtseks. nii et on väga palju selliseid valdkondi, kus kindlasti Aafrika Liit julgustaks Euroopa Liitu öö, äh, süüvima probleemidesse. Sudaani probleem, nagu ma alguses ütlesin, äh, omab tähtsust terve selle mandri jaoks see on kindlasti terve Aafrika stabiilsuse edendajaks, nii et kui me suunaksime oma jõupingutused sinna, oleks sellest kasu terve mandri jaoks. ma ikkagi arvan, et aafriklased üritavad sekkuda konfliktidesse äh, kiiresti. kuid minu kogemus äh, on näidanud seda, et probleem ei ole mitte ainult Aafrika probleem, vaid terve maailma probleem. konflikti lahendus on äh, raske igal pool. üks äh, probleem mis iganes konfliktis on kindlasti see, et äh, mõlemal poolel on oma õigus. no mõtleme näiteks Cote d'Ivoire'i Ähm, kriisile, äh, riik lõhestati, see probleem tuli kuidagi lahendada, läksime koha peale, rääkisime presidendiga ja mulle, meile tundus, et teil on õigu-, et need, et tal on õigus, siis läksime põhja poole, kus olid siis äh, mässulised ja meile tundus, et nendel on õigus. nii et äh, mõlemal poolel oli õigus ja seega tuli siis nad kokku võtta ja öelda, et teil tõesti on õigus mõlemal poolel, aga kuidas see õigus ühtlustada? aga see on aeglane protsess. mitte kusagil äh, maailmas ei ole võimalik konflikte lahendada nii, et keegi kuskilt väljast tuleb ja ette kirjutab, et lõpetage nüüd ära ja et see kõik hakkab välja nägema nii, mitte ühtegi probleemi ei saa niimoodi lahendada, mõelge Palestiinale, Kashmirile, Kongole, Sudaanile. iga asi võtab aega, mitte sellepärast, et inimesed ei tahaks midagi ette võtta. Aafrika Liit on üritanud välja töötada äh, varase hoiatuse suutlikkuse selleks, et me tõesti siis saaksime ette ennustada seda, et kui üks või teine konflikt ei lahene, siis äh, tuleb sellest suurem konflikt, kuid te võite ette kujutada, kui raske see töö on. kui raske on seda suutlikkust rakendada. kui te oleksite minu juurde tulnud äh, Lõuna-Aafrika presidendi juurde ja öelnud, et äh, teie tänane tegevus viib kahe aasta pärast suure konfliktini ja ma oleks teid nii-öelda põrgu saatnud, oleks öelnud, et see on minu riik ja ma tean, mis ma siin teen. aga sellest, sellisest suhtumisest tuleb muidugi üle saada, meil on vaja ennetavat äh, tööd teha, äh, selleks et me saaksime ka kiiresti konfliktide puhkemisel reageerida. sellest oleks kindlasti äh, palju abi, no loodetavasti abi ja on öeldud ka seda, et üks äh, Euroopa äh, Liidu loomise tagajärgi on olnud see, et Euroopas pole suurt sõda äh, olnud viimase kuuekümne aasta jooksul, väiksemaid konflikte ja sõdu küll, kuid sellist suurt mitte et võib-olla Aafrika Liit, Liidul võiks olla samasugune mõju ka Aafrikas, no loodetavasti. kuid minu meelest on täiesti õige see, et äh, parem oleks muidugi need konfliktid äh, eos äh, lämmatada. aga ma siiski ütleksin, et, et me üritame, me üritame proua Koomes esitas siin terve rida küsimusi. kuid ähm, reeglid ja resolutsioonid häälte lugemine ja nii edasi. häälte lugemine peab äh, toimuma valimisjaoskondades, äh, kohal peavad olema vaatlejad, äh, valimiskomisjoni ametnikud ja siis tuleb tulemused sealsamas jaoskonnas ka välja panna. loodetavasti probleeme selles ei ole. kõik need reeglid on paigas. väljakutse nüüd on muidugi tagada selle, see, et reegleid ka järgitakse ja sellepärast ma juba enne ütlesingi, et me oleme palunud Aafrika Liidul kokku panna vaat-, nii-öelda seirajate kogu. me nimetame neid seirajateks, mitte vaatlejateks. see sõltub, see tähendab otseselt sõltub poliitiliste fraktsioonide poolt saavutatud kokkuleppest. ja seega peab olema mingi selline ekspertide meeskond, kes on kohal tagamaks selle, et mis on äh, käitumiskoodeksis sees ja seadusandluses kirjas, leiaks ka järgimist. nii et näiteks, kui mina teen midagi valesti selle käitumiskoodeksi või seaduse sätete suhtes, võib keegi minna nende seirajate juurde ja ütelda, et äh, see inimene on astunud seadusesättele vastu. ja kohe saaksid siis seirajad äh, reageerida sekkuda koha peal, mitte et pärast kirjutavad kokku oma aruande ja ütlevad, et vot selline asi juhtus. vot sellist kliimat me tahaksime luua. Need seired on juba praegu kohal ja tundub, et kõik äh, on rahul sellega, keegi pole neid üritanud välja saata. ja loodetavasti tõesti siis neil õnnestub ka niimoodi reageerida, et äh, selline õhustik äh, kujuneks välja. president Puioja, härra esimees, ma tuleksin tagasi kahe küsimuse juurde. ma tahaksin eh, lisada oma seisukoha sellele, mis juba on öeldud ja vastaksin siis sellele, miks aafriklased justkui ei suuda ette näha tragöödiate väljakujunemist. ma olen nõus sellega, mida president Beki ütles, kuid lisaksin omalt poolt ühe elemendi, mis võib-olla aitaks natukene selgitada, miks. Eh, minu meelest eh, tuleb konfliktide haldamise suutlikkust äh, näha ka äh, ajaloolises kontekstis. Aafrika on suhteliselt äh, noor manner, kui me räägime äh, rahvusriikide väljakujunemisest. see, mis tähendab seda, et aafriklased oleksid äh, äh, maakera kõige vägivaldsemad inimesed, see ei ole ju sugugi nii. me oleme noored riigid, paljud meie riikidest äh, ei ole saavutanud sellist stabiilsust, mida on vaja, see kõik võtab aega, see on juba võtnud aega ka teistel mandritel ja teiseks, nagu härra president Beekiga ütles, konflikti haldamise suutlikkus iseenesest vajab ka aega väljakujunemiseks. ja me oleme Aafrika Liidu läbi ja teiste organ-, regionaalsete organisatsioonide läbi hakanud seda suutlikkust üles ehitama, et kuidagi hallata neid konflikte täna meil muidugi on tõsised tragöödiad endiselt arenemas meie silme ees, kuid praegu on liiga hilja reageerida nii nagu me oleksime tahtnud reageerida, kuid jääb üle siis välja arendada see suutlikkus ja ma olen täiesti veendunud, et lõpuks on aafriklastel nii nagu ka teistel piisavalt äh, suutlikkust äh, võidelda rahu ja julgeoleku eest meie mandril. ja nüüd veel äh, Sudaani valimistest. ma tahaksin kõigepealt meenutada teile poliitilist konteksti. meie analüüs Darfuri äh, osas ütleb väga selgelt välja selle, et pikaajaline probleemide lahendus Sudaanis äh, peitub äh, demokraatlikus äh, arengus selles riigis, kuid see demokraatia protsess võtab ka aega. teiseks, need valimised, mida me täna ette valmistamine, valmistame, on osa suuremast äh, lepingust, see on Darfuri ja Sudaani vahelise lepingu üks sätetest. Need valimised peavad toimuma selleks, et see kokkulepe rakenduks. on mitu korda üritatud seda edasi lükata, kuid näiteks äh, lõunapiirkond tahavad selle edasi lükata. meie sellega nõus ei ole, sellepärast et valimiste edasilükkamine tähendaks ka ju siis rahvahääletuse edasilükkamist, mis on kogu selle üldlepingu peamine eesmärk, rahvahääletus korraldada. Need valimised peavad toimuma ja lisaks sellele eh, tuleb mõista seda, et eh, Sudaanis pole kakskümmend viis aastat olnud valimisi. nii et probleemid on ilmselged. Eh, korralduspool on problemaatiline. kohalik valimiskomisjon on loodud Eh, seadus seda ju nii ka ette näeb, kuid ilmselt eh, ei eh, saavuta nad kindlasti perfektsust oma töös. poliitilised erakonnad on oma soovi, et välja selge öelnud, meie tahame seda, et Sudaani vali-, valimised oleksid nii vabad ja nii kaasavad ja nii läbipaistvad, kui see on võimalik. ja me üritame seda saavutada koostöös äh, nii valimiskomisjoni kui erakondadega, ega kõiki probleeme muidugi ei lahenda. ja nüüd vaatlejate küsimus. on ette nähtud, äh, et kõigepealt on kohalikud vaatlejad just nimelt äh, lõunas äh, on äh, kodanikuühiskond ennast mobiliseerinud selleks, et valmisvaatlus tagada. välisvabaühendused ja keskused on omalt poolt panustanud selle kodanikuühiskonna ettevalmistamiseks põhjas samamoodi on siis kohalikud vaatlejad äh, kohal ja välisvaatlejad. Aafrika liik, liit, äh, nagu president Beki ka ütles, tahab äh, saata kohale siis seirajad. seirajad oleksid justkui siis vahendajateks erakondade ja valimiskomisjoni vahel, valitsuse ja erakondade vahel. kuid tegemist on väga olulise seirajate rühmaga Lõuna-Aafrika Aafrika ja teised regionaalsete ühenduste esindajad, Aafrika riigid on otsustanud oma vaatlejad saata. nii et äh, valimisvaatlus peaks toimima ja me tahame, et äh, see läbiks siis tervet äh, valimisperioodi. meie seired on kohal juba kuid. nagu te teate, kõik sammud enne valimisi ennast Äh, tuleb ka seirata, äh, pärast seda siis valimised ise, häälte lugemine ja olukord pärast seda. nüüd president Bashiri seisukoht. Äh, mina arvan, et vaatlejad on seal kohal, nad on juba praegu seal kohal, teevad oma tööd, nii nagu ette on nähtud. me oleme mitu korda käinud valimiskomisjoni juures ja me oleme mitu korda saanud garantiisid selle kohta, et vaatlejad saavad oma tööd teha valimiste ajal ja mina olen veendunud, et äh, Sudaani valimised toimuvad, täiuslikud nad olemas ei, olema ei saa, kuid see on kindlasti väga oluline samm selle riigi demokratiseerumise teel. suur tänu. suur tänu, härra president ja nüüd, kallid kolleegid. nagu te ise aru saate, kella vaadates äh, aega on meil väga vähe ja kuus inimest on palunud äh, veel sõna ma tõesti palun, et te äh, ühe minutiga oma küsimuse ära küsiksite ja siis äh, president Beki saab äh, aega vastamiseks. see on väga huvitav kohtumine ja sellepärast me muidugi tahamegi järjest rohkem ja rohkem küsimusi küsida. aga kõigepealt härra Kaaler, üks minut. tänan ma sooviksin rääkida nii siseriiklikest ähm, kui ka rahvusvahelistest äh, osapooltest äh, seoses selles protsessis ja seoses valimistega. võib-olla mõlemad pooled tõesti tunnevad ennast kindlalt oma valimisringkonnas üks põhjas, teine lõunas, president võib-olla tunneb, et tal on tõesti tugev mandaat ka teiseks ametiajaks. Aafrika Liit äh, peab nüüd tegutsema siin äh, protsessi käigus, kus äh, esimest korda hakatakse muutma riigipiire pärast äh, iseseisvumist. millist rolli te näete ette ka Araabia liigale nii poliitiliselt kui ka rahaliselt, et äh, Sudaania president rääk-, jääksid nii-öelda arengurööbastele? proua Lunatšek üheks minutiks. jätkan äh, sealt, kus äh, lõpetas äh, härra Kaaler. mis hakkab toimuma pärast järgmise aasta referendumit? mida on öelnud keskvalitsus ja Lõuna-Sudaani valitsus? mis on nende reaktsioonid siis, kui Lõuna-Sudan iseseisvub, kas äh, al-Bashiri ja tema valitsus aktsepteerivad seda ja mis juhtub äh, lõunas, kui ei iseseisvuta? seda esiteks ja nüüd teiseks Lõuna-Sudaani kohta. tegemist on naftarikka piirkonnaga, mis oli ka üks konflikti põhjustest. millist rolli mängivad seal asuvad naftakompaniid, äh, Malaisia ja Hiina naftakompaniid näiteks, seal oli kaheksa aastat tagasi üks äh, Rootsi naftakompanii, Rootsi, Norra, ühesõnaga, kas äh, nendel naftakompaniidel on seal ka mingi roll mängida lisaks oma äritegevusele? proua Lösing, palun. tänan. härra Peki. kolleegid juba mainisid, et te alguses rääkisite nafta jaotamise küsimusest põhja ja lõuna konflikt on suuresti seotud just naftavarude jagamisega ja osad leiavad, et lahendust oleks võimalik leida pärast riigi jagunemist, aga kas mitte ei peaks see küsimus siiski lahendama ole, olema enne ja kas teie jaoks on olemas seos Lõuna-Sudaani ja Lõuna-Jeemeni iseseisvuspüüdluste vahel ja kas Lõuna-Sudaani iseseisvumine ei oleks mitte halvaks pretsedendiks, pidada silmas ka näiteks Darfuri. ÜRO nõuab rohkemate vägede saatmist Darfuri. kas te arvate, et see oleks tõhus. näiteks äh, Monuki kakskümmend tuhat sõdurit Kongos ei ole just eriti midagi saavutanud. Te rääkisite ka rikkusest, vaesusest ja oma raportis tõite te välja suured äh, probleemid seoses äh, maakasutuse ja maa jagamisega, aga neid probleeme ei lahenda ju ka sõdurid. härra Vaigel, palun. Yes, but slovenščini govoril, ki ga mogoče gospod predsednikom Beki prvič. tänan. räägin sloveenia keeles, härra Beki kuuleb seda keelt arvatavasti siin esimest korda. härra Beki, kas teile ei tundu, et kõik valimisteks eelnevalt tehtu ei ole kaasanud äh, kõiki osapooli, näiteks äh, ka relvastatud rühmitused ja mässulised äh, peavad olema kaasatud demokraatlike otsuste tegemisse. Nemad on sama olulised kui al-Bashir, kes otsustas need valimised läbi viia. ja teiseks, millised on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 valimised aset ei leia, siis äh, kes saaks sellest kasu? president al-Bashir äh, üritab siin oma suhtumisi viimasel ajal muuta, aga ühesõnaga, kes ikkagi saab nendest valimistest siis kasu selles pingelises olukorras? tänan et vältida ääretut kriisi Sudaanis, äh, Aafrikas, tahaksime teilt küsida, et milline on teie hinnang Hiina, Araabia riikide, Euroopa ettevõtete ja investeerimisfondide tegevusele, kes on ostnud maad Aafrikas. Öeldakse, et siin on tegemist äh, nii-öelda teise Aafrika ründamisega. ja nüüd äh, anname härra Pekile võimaluse vastata. I, I hope uh, uh, ma loodan, et olen need küsimused nüüd kõik õigesti siia endale kirja pannud. ma juba mainisin varem, et me töötasime välja sellise dokumendi käitumiskoodeksi valimiste jaoks, mida teatud pooled on ka tunnistanud ja millele on alla kirjutanud, teised jälle ei ole. kuid samuti valmistasime ette ühe teise dokumendi, mis käsitleb just teie poolt esitatud küsimust. nimelt dokumendi, mille nimeks on ühiste kohustuste deklaratsioon. ja see käsitleb neid kohustusi, mida Sudaani erinevad poliitilised pooled võtavad enestele seoses nii valimistega kui ka Darfuriga kui ka öö, ähm, CPA-ga. nõnda, et mis iganes äh, saavad olema valitsuste, valimiste tulemused, äh, sellele järgneb niisugune ühine kohustuste võtmine, äh, nõnda et kõik pooled teavad seda, mis tuleb teha selleks, et lahendada probleemid Darfuris ja nii edasi. ja need kohustused ei sõltu sellest, missugused saavad olema valimiste tulemused. leidsime, et on vajalik et niisugused kohustused võetaks, sellepärast et keegi ei oska ju praegu ette öelda, missugused saavad olema valimiste tulemused. nõnda siis tõesti on võetud enesele ühised kohustused, need on võtnud enesele suuremad poliitilised jõud ja need käsitlevad kõige põhilisemaid küsimusi ja probleeme Sudaanis ning meil ei ole mitte mingisugust põhjust arvata, et siin on tegemist mingi retoorikaga ainult, ei, see moodustab ühise aluse ja seda ühist alust peegeldab see dokument, ühiste kohustuste dokument ning rahvusvaheline kogukond kindlasti toetab seda. meie töötame näiteks Araabia Liiga riikidega väga tihedasti koostöös just läinud nädalal käisime Kairos, et nendega asju arutada ning ja Araabia liiga on seoses Sudaaniga öö, öelnud just, et nemad järgivad Aafrika Liidu juhtimist siin, nii et see tähtis küsimus on tähe, meie tähelepanu all. kõik Sudaanis ütlevad öö, seoses nende ühiste kohustustega, kõik ütlevad, et on tähtis äh, ellu viia kõik ühise äh, rahulepingu äh, kohustused plaani kohaselt ning tuleb ka austada referendumi tulemusi, mis iganes need saavad olema. ja president Bashir valimiskampaania ajal on tegelikult seda isegi nõudnud, et on tarvis igal juhul austada ja jääda äh, referendumi tulemuste juurde, mis iganes need tulemused ka saavad olema ning üldiselt on selles asjas kokku lepitud ning ma ei arva, et Sudaanis oleks kedagi, kes tahaks, et sõda uuesti puhkeks. sellepärast kindlasti ei ole seal kedagi, kes ütleks, et kui Lõuna-Sudaan lahku lööb, et siis nüüd sõda peaks lahku minema, lahti uuesti minema, keegi ei soovi seda. nii et sellepärast ongi jah, üldiselt kokku lepitud, et referendumi tulemusi igal juhul tunnistatakse. ma ei tea, missugust poliitilist rolli mängivad naftafirmad, tõesti selle kohta ma ei oska miskit öelda aga mida me teame, on see, et nemadki teavad, et vastavalt rahulepingule tuleb neil anda aru naftakogustest, nad on seotud vastavate institutsioonidega, aga nende konkreetsest poliitilisest rollist ma küll midagi ei tea siis äh, naftavarude või naftatulude jagamise küsimus. see on üks küsimustest, mis tuleb lahendada seoses referendumi järgse perioodiga. ja see on kirjas ka Lõuna-Sudaani referendumi seaduses. seal on öeldud, et peavad toimuma läbirääkimised, mis käsitlevad aega pärast referendumi toimumist ning üks nendest küsimustest on ka naftatulude jagamine. ma tean, et teatud läbirääkimised on käimas selles küsimuses e, ja antakse ka nõu kummalegi poolele, kuidas seda toime panna. kumbki pool minu arvates, nii põhi kui lõuna, möönavad, et neil tuleb jätkuvalt koostööd teha ka selles valdkonnas, sest põhiliselt on naftavarud lõunas, aga torujuhtmed jälle põhjas. nii et neil tuleb leida viis, kuidas kokku leppida omavahel, vaatamata sellele, missugune saab olema referendumi tulemus. aga töö on selles valdkonnas juba käimas, meie anname neile ka nõu selles küsimuses, kuidas seda asja läbi viia, aga põhimõtteliselt öö, on võetud enestele kohustus selles osas, et jätkuvalt Äh, jätkatakse naftatulude jagamist omavahel. Äh, mida uus UNAMI äh, juhataja, suursaadik on öelnud, nimelt ta on öelnud seda, et UNAMID omab võimekusi selleks, et oma erinevaid kohustusi Darfuris täita. ei ole ühtegi niisugust erilist nõudmist, mis praegu oleks tehtud, näiteks et ka nende koosseisu suurendada, sest nagu ma juba ütlesin, kakskümmend tuhat sõdurit ja politseinikku töötab seal ja viis tuhat tsiviilisikut, neil on olemas võimekused selleks, et täita oma ülesandeid Darfuris ja ma äh, loomulikult olen kindel, et nad peavad seda, neid oma ülesandeid ka täitma. Äh, ei ole minu arvates sellist võimalust, et valimised jääksid ära, ei ole midagi, äh, mis võiks osutada sellele, et ühel või teisel põhjusel võiksid valimised ära jääda. valimised lähevad, saavad kindlasti toimuma. mis puudutab ettevalmistusi valimisteks, valimisseadus Äh, valimiskomisjonide koosseisud. Need on küsimused, millega tegeldi parlamendi kaudu, parlamentaarse süsteemi kaudu, seadus ja kõik see võeti vastu. ehk siis kaasati erinevate poliitiliste erakondade esindajad parlamendides. muidugi need väljaspoole jäänud, mitteesindatud, parlamendis mitteesindatud grupid ei ole seal muidugi kaasatud. Äh, kui valmistati valimisteks ette, tol ajal nimelt, siis ähm, ma ei ole kindel, et valimiste ettevalmistamise perioodil üldse need relvastatud äh, rühmitused olid kaasatud protsessi, kindlasti ei olnud, aga põhimõtteliselt pole aga ka võimalik oodata, kuni need relvastatud üksused on valmis liituma valimisprotsessidega, aga erinevad poliitilised jõud, erakonnad, nemad muidugi öö, osalesid, kuid, ja leidsid ka, et kedagi ei tohi välja jätta. siis küsimus välishuvidest Darfuris, välismaistest huvidest. mida meie vaekoguna oleme seoses Darfuriga ette võtnud? me oleme öelnud, et seoses nende muude väljakutsetega, mis Sudaani ees seisavad, me oleme öelnud, et rahvusvaheline kogukond peab ajama asja samas suunas. muidugi üks asi, mis selles kontekstis on väga oluline, on see, et äh, ei saa olla selliseid erinevaid algatusi, mis on üksteisega vastuolus. nii et isegi seoses Darfuriga, mida meie tegime vaekoguna, oli see, et me kõnelesime, töötasime äh, pidevalt koos naabritega, Tšaadi ja teistega, et oleks selge, et kõik me liigume ühes suunas ja sama oleme me teinud muidugi ka seoses kõikide nende eriesindajatega, olgu siis Euroopa Liidu või Ameerika Ühendriikide või Vene või Hiina esindajaga, nõnda et me kõik öö, äh, ajame ühte asja ühes suunas ning ma ei arva, et praegu oleks äh, Darfuris mingisugust välismaist sekkumist, äh, mis seda ühist suunda takistaks. tegemist on koordineeritud rahvusvahelise tegevusega. ja veel kaks viimast asja. meie vaekogu ei ole arutanud Aafrika maa ülesostmise küsimust, kuid ma võin teile öelda, et ma olen tõesti väga mures äh, ma olen kuulnud sellest, et suure hulga rahahunnikutega inimesed tulevad suuri maatükke ostma. ma tean varasematest juhtumitest, mil see on juhtunud ja niisugused juhtumid on tegelikult blokeerinud, takistanud selle riigi enda arengut näiteks seal on kellelegi era, välismaalasele kuuluv maa, aga näiteks ei ole võimalik ehitada läbi selle maa läbivad maanteed ja omanik ütleb, ei, mina ei luba seda ja nii edasi, nii et see on vägagi murettekitav areng. aga praegusel hetkel ma küll ei oska öelda, mida oleks selles asjas mm, võimalik ette võtta, aga vahekogu seda küsimust ka arutanud ei ole. ja siis see viimane küsimus, mis puudutas äh, lahkulöömist ja et sellest saab nüüd mingisugune pretsedent. jah, tõsi, Aafrika kontinendil ühtsus on loomulikult oluline ja Aafrika Liit on ju üles ehitatud Euroopa Liidu eeskujul. meil on ka komisjon ja kõik teised asjad. ma ei tea, kas me edaspidi ka jälgime oma organisatsioonilises ülesehituses, Euroopa Liidu ülesehitus, seda ma ei tea, aga loomulikult meie püüdlused, püüdlused olid ju needsamad integratsioon, Aafrika ühtsus ja nii edasi, mitte aga teises suunas liikumine. aga kui meil on selline konkreetne olukord, nagu his, öö, ajalooliselt on Sudaanis välja kujunenud, siis selle probleemiga tuleb tegeleda. ja me püüame suunata öö, töötada välja viisi, kuidas seda lahendust leida, et kui isegi lahku lüüakse, kui lahku minnakse, mindagu siis rahumeelselt lahku, sõbralikult. et ei tekitataks uusi konflikte ega ebastabiilsust, sest isegi kui Lõuna-Sudaan lööb lahku, toimugu see nõnda, et jääks siiski võimalus integratsiooniks ja koostööks. nii et ma olen püüdnud nüüd vastata kõikidele küsimustele, loodetavasti suur tänu ning äh, me kõik äh, oleme võlgu teile aplausi, suur tänu. ning loodame, e, et Sudaani rahval läheb hästi selles olukorras ja suur tänu teile tulemast. colleagues, I have kolleegid, ah, kolleegid, annan teile teada, et äh, meil on veel lisa viisteist minutit ehk peaaegu kakskümmend minutit kokku kahe arvamuse käsitlemiseks ja härra Ocampo tuleb siia üksteist kolmkümmend põhimõtteliselt meil tuleb nüüd kahe päeva päevakord suruda ühte päeva, seetõttu meil ongi vähe aega ja kui me sellega toime tuleme, siis oleks küll põhjust olla enesega rahul. nii et ilma pikemalt äh, sissejuhatust tegemata annan ma sõna proua Nicole Kiil-Nielsenile, kes räägib Euroopa Ühenduse ja Pakistani vahelisest tagasivõtulepingust. härra esimees tänan. ma vabandan, et ma pean oma esitluse nüüd tõesti väga kokkuvõtlikult tegema, kuna meil on niivõrd vähe aega. tegemist on esimese sellelaadse lepinguga Euroopa Ühenduse ja Pakistani vahel. põhiküsimused on seotud inimõigustega inimesed äh, saadetakse siis tagasi riiki, kus inimõiguste olukord on ääretult keeruline. oluline on lugeda mitte ainult valitsusväliste organisatsioonide raporteid, vaid ka institutsioonide raporteid. ka nõukogu ütleb, et inimõiguste olukord Pakistanis ei ole rahuldav Pakistani enda ametivõimud on ka oma raportites viidanud mitmesugustele piinamisjuhtumitele, mis on aset leidnud. nii et meil tuleb vastata mitmesugustele keerulistele küsimustele aset leiavad aumõrvad, naistevastased rünnakud on surmanuhtlus, piinamine, rünnakud vähemuste vastu ja nii edasi. ja kui nüüd vaadata seda Euroopa Liidu ja Pakistani vahelist tagasivõtulepingut, äh, siis ei ole piisavalt garantiisid tagamaks, et tagasi saadetud inimeste õigusi ka tõesti austatakse. Pakistan näiteks ei ole ka allkirjastanud Genfi konventsiooni. Euroopa Liit äh, tavaliselt nõuab selliseid garantiisid, aga võrreldes äh, teiste sarnaste lepingutega vastavaid klausleid käesolevas lepingus ei ole. see tähendab seda, et äh, olukorra eest vastutavad liikmesriigid, nad peavad tagama, et tagasivõtu lepingu tingimused on täidetud ja siis tekib küsimus, miks äh, Euroopa Liidu tasandil selle küsimusega tegeletakse, kui lõpuks taandatakse kõik kahepoolsetele lepingutele. parlament peab nüüd andma oma heakskiidu, olgugi et me ei olnud juures äh, lepingu läbirääkimistel ega heakskiitmisel. meil on juba tagasivõtulepinguid, aga neid ei ole mingil määral hinnatud, sellest hoolimata nendega jätkatakse. parlament ei saa seda teksti muuta, nii et me saame selle ainult vastu võtta või tagasi lükata. suur tänu, härra Šobol, kaks minutit kaks minutit on teil. maradtunk, hogy ez kilenc év után a maximum, amit... Tänan! nüüd läbirääkimised on kestnud üheksa aastat ja tulemus on suhteliselt kehv me üldse ei tea, kas äh, Pakistani parlamentki selle tagasivõtulepinguga nõus on. kolleeg, eelkõneleja just ähm, ka viitas äh, keerulistele küsimustele ja minu isiklik arvamus on, et äh, Euroopa Liidus on ka juhtumeid, kus äh, inimesi näiteks on äh, vahistatud viis päeva järjest ja ma ei tea, kas selle uue lepinguga olukord muutub paremaks me oleme saanud kätte ka statistika ja meile on jäänud sellest mulje, et äh, natukene on olukord paranenud ja seetõttu me oleme vastuvõtmise poolt. suur tänu, härra esimees, ütleb härra Preda. kõigepealt äh, on täiesti selge, et inimõiguste probleem on äh, väga delikaatne küsimus äh, ja väga oluline küsimus muidugi meie aruteludes praegu kuid samas tuleb öelda ka seda, et Pakistan on Euroopa Liidu jaoks väga oluline partner, eriti kui me räägime terrorismivastasest võitlusest. ja üldiselt oleks soovitav, kui meil oleks väga selge koostööraamistik paigas tagasivõtmiste osas meile meeldiks, et meil oleks pigem selline raamistik, äh, kui tekiks olukorrad, kus äh, liikmesriigid siis äh, juhtumipõhiselt otsustavad, kas lastakse Pakistani kodanik oma territooriumile või ei. sellisel juhul jääks Euroopa Liidul igasugune mm, võimalus asju mõjutada ning ei oleks võimalust ka kõhklusi väljendada seoses eh, inimõiguste rikkumisega. olukord on muidugi raske ja keeruline, kuid eh, läbirääkimised on aastaid kesk-, kestnud ja me oleme jõudnud eh, lõpuks ametifaasi, kus saab edasiminekust rääkida ja tõesti su-, tuleb rõhuda mm, siis selle tagasivõtulepingu praeguse kuju Äh, säilitamise peale. härra Tsanuk, palun. suur tänu, härra esimees. Äh, meie fraktsioon toetab seda tagasivõtulepingut, ma ei tea, kas te olete hiljuti lugenud äh, meediast ühe Briti Pakistani päritolu väikese poisi ähm, röövimisest Pakistanis. tegemist oli väidetavalt kuritegeliku võrgustiku tööga, mis on siis Pakistanis, Hispaanias ja Suurbritannias levinud ja äh, tegemist on endiste tõlkidega muuseas, uskud, uskuda või ei, äh, Hispaania kohtust, kes selle võrgustiku üles äh, lõid. nüüd ühesõnaga, see poiss on lõpuks tagasi saadud, kuid see on väga tõsine küsimus, nii et meil on tõesti vaja selliseid tagasivõtulepinguid, et tagasi saata kurjategijad näiteks, kui neil on süüdistus esitatud, see ei tähenda seda, et äh, Pakistan ei peaks inimõiguste sätteid järgima, mina olen olnud äh, nende kõige suurem kriitik, äh, muuseas ju teate seda, olen kristlaste tagakiusamise ja hindu tagamise jõudmise osas mitu korda sõna võtnud ja muidugi naisküsimused on olulised, džihaadi ähm, äh, džihaadi toetajad saavad treenida seal piirkonnas ja nii edasi kuid see kõik ei ole põhjuseks, miks meil ei peaks olema ametlikku tagasivõtulepingut äh, Islami-Pakistani Vabariigiga, nii et äh, meie toetame konservatiivide reformistide poolt seda lepingut. proua Lösing. Ähm, tänan. kõigepealt sooviksin äh, põhimõtteliselt äh, üldiselt kritiseerida seda tagasivõtulepingut. põhimõtteliselt, peamiselt on siin tegemist ju afgaanide tagasaatmise küsimusega. Euroopa Liit äh, on kaasatud militaaroperatsioonidesse Afganistanis ja nüüd äh, põhimõtteliselt ülitatakse Euroopa Liidu piire väljapoole lükata ja panna Euroopa Liidu probleemi lahendus Pakistani õlule. loomulikult olulist rolli mängivad siin ka juba inimõiguste küsimused, küsimused, mida kolleegid ka mainisid. kuidas äh, on tagatud äh, tagasi saadetud inimeste inimõigused, eriti kui tegemist on Afgaani põgenikega. Pakistani inimõiguste olukorda on laialdaselt kritiseerinud Amnesty International ja mitmed abiorganisatsioonid ja ma tahaksin rääkida ka kollektiiv tagasisaatmistest, millega meil tuleb äh, arvestada. inimesed äh, peavad äh, elama siis tagasi saadetuna kohutavates tingimustes ja kannatama mitmesuguste inimõiguste rikkumiste all. ja miks äh, tagasivõtu segakomisjonidesse ei ole kaasatud ühtegi valitsusvälist organisatsiooni. seda olukorda kritiseerivad viimased teravalt, tänan. suur tänu. komisjoni nimel härra Busjakevitš, teil on ka kaks minutit. suur tänu, härra esimees suur tänu ka nende seisukohtade selgitamise eest kõigepealt äh, räägiksin lühidalt märkustest, mis puudutas seda tagasivõtulepingut ennast. artiklis viisteist on non-affection clause sees, nimelt äh, me, liikmesriigid ja Pakistan peavad järgima rahvusvahelist seadust, kas me need äh, kohustused äh, reastame või ei, sellest eriti vahet ei ole, sellepärast et me kõik teame ju, et liikmesriigid on üldiste konventsioonide allkirjastanud riigid ja peaksid siis järgima neid konventsioone rääkides nüüd äh, aga meie kontrolli le selle lepingu täitmise osas, äh, muidugi ühiskomitee on ette nähtud, tagasivõtmise ühiskomitee, meie äh, esindame siis ühendust selles komitees, liikmesriigid aitavad meid selles töös, Vabaühenduste liitumine jah, on vaieldav aga ma ütleksin, et see leping on administratiivne oma olemuselt. nii et tegemist on administratiivlepinguga, mille sisu on administratiivne ja seega ka peamine küsimus, kuidas inimõigusi siis kaitsta selle lepingu rakendamisega see leping ei võta kellegilt ära, liikmesriikidelt ära ühtegi kohustust täita rahvusvahelist ja Euroopa Ühenduse õigust. meil on pagulaste äh, juhtumite menetluse direktiiv, vastuvõtustandardide direktiiv, ega need ei, ei muutu kehtetuks selle tagasivõtulepingu sõlmimisel, nii et lõpetuseks äh, ma soovitaksin teil tõesti toetada seda kokkulepet, seda lepingut. mitte ükski äh, teaduse tekst ei saa kunagi olla täiuslik, kuid me räägime siin praegu pigem kogu süsteemi äh, korralikust rakendamisest, äh, nii äh, siis varjupaiga küsimus, rändeküsimused, nii et see on, see on, mitte me ei räägi siin selle lepingu juriidilisest sisust. suur tänu! ma loodan, et te kõik mõistate, et proua Nicole Kiil-Nielsen sai vastuse oma küsimusele äh, mille ta alguses esitas, aga proua Kill-Nielsen, võtke siis asi kokku. ei, ma ei saa sugugi öelda, et mul oleks vastuseid kõikidele küsimustele, ma nimelt ei saa aru, miks peab äh, võtma Euroopa endale siin täiskohustuse, äh, sellepärast et lõpuks meil ei ole garantiisid selle lepingu puhul, see on see küsimus, mille ma enda käest, mida ma endale esitan kogu aeg kui see leping äh, sõlmitakse, siis tuleb äh, lahendada kõik need küsimused, mis äh, küsiti just nimelt lepingu järelevalve osas, ei ole mingisuguseid garantiisid. kui Euroopa sellisesse asjasse sekkub, me peaksime sellele asjale rohkem sellest vaatevinklist mõtlema garantiid inimõiguste sätete täitmise eest ja kolleegid ka äh, rääkisid juba Afgaan, afgaanidest. Äh, te teate, et äh, selle esimene lause ütleb, et tagasivõtulepingu sõlmimine Pakistaniga on osa Afganistani tegevuskavast. ja tõesti, Afganistanide küsi-, afgaani küsimus on seal juba esitatud ja Prantsusmaa ja Inglismaaga jah, äh, sealt juba saadetakse välja afgaane sellistel tingimustel, mis on tekitanud tõsiseid probleeme. Äh, tagasisaatmisdokumendid ei vasta reeglitele, mingisuguseid juriidilisi garantiisid ei anta. Äh, ja seega minu meelest on küsimused sa-, jäänud vastamata suur tänu, ütleb härra esimees, te saate jätkata siis arutelusid variraportööridega ja ka komisjoni esindajatega, et need lahendamata küsimused siiski ära lahendada ja ilma aega raiskamata nüüd järgmine päevakorrapunkt, härra Bielan räägime siis Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osast tulevases ühtekuuluvuspoliitikas, härra Bielan, teil ongi kohe sõna Äh, suur tänu, härra esimees. Ähm, ma tahaksin väljendada suurt rõõmu selle üle, et ähm, Euroopa Liidu Läänemere strateegia on lõpuks ometigi loodud ja täiskäigul käima lükatud ja minu meelest on see vägagi Euroopa Parlamendi teene, sest et Euroopa Parlament oli see, kes selle asja kahe tuhande kuuendal aastal ähm, algatas ja peaks nüüd siis ka rakendamisesse panustama. Äh, regikomisjon, kes äh, raporti eest vastutab, on äh, lähenenud kogu sellele temaatikale Läänemere piirkonna arendamise kontekstist. mina arvan, et meie roll on nüüd anda sellele ka rahvusvaheline mõõde ja kuidagi siis äh, sisse saada ka välismõõde Äh, kogu sellesse strateegiasse. kõige olulisem partner äh, kindlasti Läänemere strateegia puhul on Vene Föderatsioon ja ilma Vene Föderatsiooniga koostöö tegemiseta äh, oleks võimatu seda strateegiat täismahus rakendada. Vene Föderatsioon on ainus Läänemere riik, kes on siis Euroopa Liidust väljas Eh, selle strateegia rakendamiseks on ette nähtud eelarves ka konkreetsed vahendid mm, eh, ja kuivõrd need vahendid on olemas, eh, saab neid kasutada ainult välistegevuseks vastavalt sihtotstarbelisusele. ma julgustaksin väliskomisjoni mõtlema, et kas aastaks kaks tuhat üksteist, et aastal kaks tuhat üksteist saaks need rahad kasutuselevõtet tagada paindlikkus. koostöö Venemaaga muidugi tähendab ka teatavatele väljakutsetele vastuastumist, näiteks energia, kui mõelgem näiteks eh, no eh, Nord Streami projektile. lisaks sellele eh, peaks erilist tähelepanu pöörama ka öö, uue Venemaaga sõlmitava partnerluskokkuleppe kontekstis äh, strateegiast, ega ei saa inimõiguste küsimustest äh, üle hüpata, rääkides koostööst Venemaaga Läänemere piirkonnas. nii palju siis minu poolt, härra esimees, äh, jään ootama teiepoolseid märkusi ja tuletan veel meelde, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümnendal märtsil keskpäeval, seda sellepärast, et aprillikuus äh, on meie töö väga tihe ja, ja mulle meeldiks, kui need esitatakse originaalis inglise keeles, need muudatusettepanekud. härra Pašku ütleb, siin on meil kirjas päevakorras, et kakskümmend viis märts on äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. nii et ma ütleksin, et kakskümmend viis märts kell äh, kaksteist null null keskpäeval siis. meil on siin viis kõnelejat, kuid härra Kampo on meil veel vaja vastu võtta, kes on juba kohal nii et, kallid kolleegid, soe soovitus teile, pool minutit kõneajaks. härra Mirski saab esimesena sõna. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin oma fraktsiooni nimel öelda järgmist minu meelest raportöör on võtnud äh, väga õige lähenemise, see läheb õiges suunas, aga pööraksin teie tähelepanu sellele rahasummale siis, mis on eraldatud, kakskümmend miljonit eurot. Äh, on selliseid projekte esitatud, mis oleks Läänemerele kui tervele piirkonnale kasulikud, nii et me peame saatma komisjonile välja sõnumi, Äh, milles me ütleme, et me oleme valmis toetama kõiki selliseid tegevusi, mis aitaks meile laiendada koostööd Venemaaga. ja seda siis ähm, vastastikuse kasu alusel. nagu te teate, ehitatakse praegu välja Nord Streami gaasitoru. Äh, miks komisjon selles projektis ei osale? Euroopa Liidu äh, kõrvalejäämisest äh, tuleneb see, et ainult Saksamaa saab äh, naftat äh, sellest torujuhtmest ja teised riigid jäävad kõrvale, nii et toetame seda. härra Kelam, lühidalt palun. Thank you very much, chairman. I think a little pro-. tänan. ma usun, et Ahveti jaoks on probleem selles, et Läänemere strateegia on kavandatud Euroopa Liidu sisese strateegiana. nüüd vajadusest tingituna on selle tekkinud ka välismõõde. tahaksin esile tõsta kolleeg Pielani head rolli selles töös, aga mul on küsimus artikli üks kohta, kas seda võiks sõnastada niimoodi, et Euroopa Liidu sisestrateegia saab olla edukas ainult siis, kui leiab aset konstruktiivne koostöö välispartneritega. ma usun, et siin on tegemist siis natukene teistsuguse asjaga. tähelepanu tuleb pöörata ka põhjamõõtme küsimusele ja seda tänapäevasest vaatenurgast ka selle strateegia aspektid, nagu komisjon on ka öelnud, seisnevad äh, turvalisuse ja ohutuse tagamisega selles piirkonnas ja siin äh, tulevad mängu ka jõed ja riikidest näiteks äh, Valgevene ja üheks välisaspektiks selle strateegia rakendamisel on ka valitsustevaheline koostöö. meil on vaja võimalusi, et luua sünergia ühendamaks ressursid riikideüleste projektide läbiviimiseks. siin on ka öeldud seda ja mulle on jäänud mulje, et komisjon endiselt mõtleb äh, põhjamõõtme terminites, samas äh, parlament on loonud eraldi eelarverea ja eraldanud kakskümmend äh, miljonit sellele strateegiale ja olen nõus kolleeg Mirskiga, et meil tuleb järgmine aasta järele mõela, mõelda selle üle, et kuidas seda raha strateegiasiseselt ära kasutada. ja härra esimees, mis puudutab Venemaa ja teiste partnerite kaasamist, siis meil on vaja jagatud vastutust ja kohustusi. kõigepealt peaks Venemaa näiteks liituma Espoo konventsiooniga. suur tänu ja härra Paletskis, palun väga lühidalt. härra esimees ma toetan Adam Bielani soovitusi ja teen kaks omapoolset märkust. kõigepealt, mis puudutab koostööd Kaliningradi enklaaviga, Venemaa Föderatsiooni osaga, siis võib-olla võiks sõnastada selle koha niimoodi, et tegemist oleks Euroopa Liidu äh, nii-öelda katseprojektiga, tehes koostööd ühe Venemaa regiooniga ja see võiks olla heaks näiteks. ja kindlasti võiks ka teha ettepaneku lihtsustada viisarežiimi äh, Valgevene ja Venemaaga. härra Landsbergis, palun. kui vaadata komisjoni ettepanekuid, siis on selge, et neid ei huvita see strateegia kui selline, vaid Venemaa roll ja Venemaa juurdepääs Euroopa Liidu eelarvele. nüüd Läänemere strateegia ja Põhja mõõtme vahel on nagu tõmmatud äh, võrdusmärk. ja mis puudutab soovitusi, siis ühte sõna toonitatakse siin pidevalt ja see on äh, kahtlust äratav. esimeses lõikes öeldakse, et äh, edu saavutame me ainult siis, kui ja nii edasi. mina ütleksin, et äh, põhjamõõde peaks pakkuma lisa aga Läänemere strateegial peaks siiski olema oma vundament. ja sama öeldakse jällegi neljandas lõikes. Läänemere strateegiat võib kasutada ainult välistegevuseks. ühesõnaga, mitte ühtegi muud äh, projekti kui koostööprojekti Venemaaga ei rahastata ja see on väga erapoolik äh, lähenemine minu arvates äh, tuleks siin see sõna ainult asendada sõnaga samuti. sellepärast, et kui jääb sisse sõna ainult, siis see tähendab, et Euroopa Liidu raha põhimõtteliselt kontrollib ja kasutab Venemaa ja vabandage väga, see läheb küll liiga kaugele. no mis siis Jäätenmägi? suur tänu ja proua Jäätenmägi, palun tänan, kolm lühikest märkust. kõigepealt äh, ma olen nõus äh, sellega, mida on eelnevalt öeldud ja mis on kirjas siin dokumendis. ma ei saa täpselt äh, aru, miks kakskümmend miljonit eurot on ette nähtud ainult koostööks Venemaaga, aga see on kirjas komisjoni raportis aga ma usun, et äh, jah, see praegune sõnastus on natuke liiga karm, et seda võiks muuta. ja siis veel üks äh, küsimus, mis puudutab komisjoni ettepanekut. peaks olema rohkem konkreetseid äh, samme ja tähtaegu. praegusel hetkel mingisuguseid ähm, konkreetseid samme ei ole võetud, neid peaks olema rohkem ja mis puudutab äh, siis lõiget üks, siis ma ei saa aru, mida mõistetakse nende välispartnerite all. kas on tegemist äh, millegi muu kui näiteks riikidega või mitte, tänan. tänan nagu te teate, siis äh, me oleme juba ajast maas ja külaline on kohal siis äh, härra Peelan, te võtate kindlasti arvesse, mida kuulsite ja leiate ka lahenduse küsimustele. ja nagu ma juba ütlesin, siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend viis märts kell kaksteist null null ja nüüd äh, liigume edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, ühiskoosoleku arengukomisjoni inimõiguste allkomisjoniga tervitame siinkohal proua Haudalat ja härra Teevat. samuti tervitame härra Luis Moreno Ocampot, kes on Rahvusvahelise Kriminaalkohtu peaprokurör. kahe tuhande kolmandal aastal loodi see kohus ja härra Ocampo on äh, uurinud oma koduriigis äh, Argentiinas hunta poolt toime pandud massimõrvu seitsmekümnendatel, kaheksakümnendatel aastatel. ta on töötanud professorina Harvardis ja ka Buenos Airese ülikoolis ja nüüd äh, annan alustuseks sõna Heidi Haudalale inimõiguste allkomisjonist ja siis järgmisena saab sõna härra Teeva. suur tänu. härra Ocampo, on tõesti suur au tervitada teid täna siin ja inimõiguste allkomisjoni nimel ma toonitan, kuivõrd oluline on rahvusvahelise kriminaalõiguse areng ja me tõesti äh, paneme suuri lootusi rahvusvahelise kriminaalkohtu rollile. me kohtume kahekümne neljandal aprillil ka kohtu äh, peakohtunikuga, kohtusin ka ase prokuröriga teie kohtust ja oma allkomisjonis äh, rääkisime me just hiljuti massimõrvade ennetamisest. meil tuleb äh, tõesti äh, tõhusalt tegeleda selle teemaga. ja mida teie arvate, kuidas Euroopa Parlament võiks toetada rahvusvahelise kriminaalõiguse arengut ja kuidas oleks võimalik äh, ennetada massilisi inimõiguste rikkumisi ja massimõrvu. nüüd äh, tuleb meil äh, lähiajal Rooma lepingu läbivaatamise konverents, parlament saadab sinna oma delegatsiooni. kuidas meie võiksime toetada järgmisi juriidilisi arenguid rahvusvahelises kriminaalkohtus ja tahaksin ka toonitada, et äh, Euroopa Parlament jätkab ka rahvusvahelise kriminaalkohtu rahalist äh, toetamist kindlasti, sest see on meie arvates oluline. Äh. suur tänu kutse eest, mul on tõesti hea meel siin olla. mina olen peaprokurör, kes töötab ju teie nimel teie olete osa sellest Rooma statuusist ja mina lihtsalt, statuudist ja mina viin lihtsalt seda seadust ellu. minu ülesanne on lihtsalt seda ellu viia siis, aga see kohtu looja olete, olete olnud teie, see on väga oluline seda möönda. ja see kohus on lihtsalt süsteemi nägu. aga süsteemi tugevus öö, ju tugineb öö, osalisriikide kohustustel. kui me räägime ennetusest. massikuritegusid tehakse selleks, et saavutada võimu. sellepärast äh, on äh, meil tarvis seda süsteemi, et neid äh, kuritegusid ära hoida ja kui kui neid kuritegusid ei ole võimalik äh, korda saata, siis nad ei ole ka võimalik saavutada seda võimu. parim näide on Keenia äh, pärast seitsmekümne kaheksanda aasta valimisi olid massivägivalla aktid seal ning Kofi Annan ning Euroopa Liit aitasid peatada selle. nüüd on ülesanne, meie ülesanne mitte lasta jälle Keenias tekkida vägivalda järgmistel valimistel. küsimus on selles, kuidas suurendada kindlust sellepärast ongi vajalik, et Euroopa Liit väga tugevalt toetab seda protsessi. inimesed peavad teadma seda, et kui nad jätkuvalt viivad ellu kuritegusid, siis nad saavad ka karistada ja meil on võimalik seda rahvusvahelisel tasandil nüüd teha, meie suudame seda teha, see on põhisõnum ning teie võtsite selle seaduse vastu Roomas üksteist aastat tagasi. nüüd on aeg seda pühitseda ja ka kinnitada üle ja sellepärast seda me teemegi Kampalas ning kui ma, kui tohi, tohiksin ütelda, siis öö, on nii, Euroopas oli kuuskümmend aastat tagasi vägivald ja siis Balkani poolsaarel, mitte ja mitte enam mujal, aga Aafrikas on tarvis toetust. Keenias oli asi tõesti väga huvitav, sellepärast et president ja peaminister Äh, äh, ütlesid mulle, et nad hea meelega toetavad meid. ja nõnda siis aitab riik ise peatada vägivallategusid. Äh, ja me teeme tegelikult rohkem, me teeme, mis meil on tarvis teha, aga tegelikult on meil tarvis just nende poliitiliste juhtide toetust. suur tänu, nüüd härra Teevale sõna. suur tänu. see oli tõesti hämmastav lühikokkuvõte sellest poliitikast. ja meie parlament peaks seda samuti toetama, te tõesti väga selgesti tegite selle meile selgeks. kui minu sõber Sierra Leone'ist pani erikohtu käima, siis eh, ülesandeks oli äh, õiglus jalule seada. aga nagu teie ütlesite, et kohus võiks tegutseda ka ennetava mm, ülesande täitmisel, see on väga uus nägemus ja ma tervitan seda vägagi. arengukomisjonis meie ju anname välja miljardeid maksumaksja raha selleks, et lahendada konflikte ja konfliktijärgseid olukordi ja sagedasti juhtub nii, et taas puhkevad konfliktid. nii et tegemist on nõiaringiga, kuid kui me saaksime kasutada rahvusvahelist kriminaalkohut nagu niisuguse ohu e-, ähvardava ennetava jõuna, kui sellest saab niisugune ennetav relv, siis seda saaks meie parlament siin küll kõigest südamest toetada. me võiksime seda tööd tõesti koos teha. suur tänu! suur tänu! nüüd saab sõna Anna Komes, palun. suur tänu, härra peaprokurör, et tulite jälle meie ette. me just pidasime siin nõu äh, Sudaani valimiste üle ja president Beki Aafrika Liidu vaekogust oli meie ees ning tema ütles seoses õigluse jalus, jalule seamisega Darfuri kuritegude osas. ta ütles, et üheks lahenduseks oleks niisuguse segakohtu, hübriidkohtu kokkupanemine, kus saaks lahendada neid küsimusi, mis ei tuleks rahvusvahelise kriminaalkohtu ette. ja see hõlmaks siis kõiksuguseid kuritegusid, mida rahvusvaheline kriminaalkohus ei hakkaks lahendama äh, ja oleks äh, lahendajaks hoopiski siseriikliku õiguse alusel see nõndanimetatud hübriidkohus. kas äh, teie Rahvusvaheline Kriminaalkohus võiks seda varianti toetada? ja teine küsimus. kuidas teie hindate Euroopa Liidu võimude rolli, olgu komisjoni rolli sealjuures ja liikmesriikide võimude rolli selles, et tagada, et kahtlusalused tõesti äh, rahvusvahelise kriminaalkohtu ette toodaks ning tahaksin lõpetuseks teada, kuhu on jõutud Kongo rah-, Demokraatliku Vabariigiga seotud sõjakuritegude lahendamisel, suur tänu! Te tõstatasite väga tähtsa küsimuse ja parlamendil on siin nüüd oma roll äh, ka selles, kuidas Euroopa Liit oma välisesindust äh, teeb. ühelt poolt teie ütlesite, et teie jaoks äh, oli see ennetav tegevus kohtu poolt, see on niisugune uus lähenemus, lähenemine, sest Rooma statuudis oli see öeldud teisiti rõhut-, mainiti küll ka ennetavat rolli, aga see ennetav roll on nüüd saanud palju üldisemaks poliitikaks äh, ja äh, ja president Beki roll näiteks Darfuris oli tõesti võtmetähtsusega ja ning ta rõhutas muidugi, et rohkemat õiglust on tarvis seal tagada, mitte vähemat. muidu toimub seal rohkemgi kuritegusid ja nõnda ka kohe järgmisel päeval toimus, kui ta seal ähm,, kui pre president Be Beki Darfuris käis, oli jällegi vägivalda. nii et Euroopa Liidul on rolli mängida tarvis seal, aga ta peab ka kindlat joont ajama, olgu siis enne või pärast valimisi, kõik peavad seadusi täitma ja see on põhisõnum, mida tuleb kogu aeg taguda järjepidevalt tuleb nõudma, nõuda niisuguseid asju. ja sama puudutab ka Darfuri kuritegusid ja, ja ka Kongot muidugi, Kongo kuritegusid. nüüd me liigume edasi uute Kibuse piirkonda, me saame aru, et seal on tohutuid seksuaalkuritegusid toime saadetud see piirkond on meie jaoks prioriteetne nüüd ja Euroopa Liit peab samuti oma sõnumi selgeks tegema selles küsimuses sellepärast ma leiangi, et Euroopa Liidu välisteenistus peab ka seda uut ideed, seda ennetavat, kohtu ennetavat ideed ka äh, edasi arendama ja äh, ellu rakendama. suur tänu, palun proua Lohviler. tänan, esimees, ma räägin saksa keeles. Kampala konverentsi üheks eesmärgiks on koguda ka tõendeid selle kohta, mis on rahvusvahelises kriminaalkohtus äh, läinud hästi ja mis äh, vähem hästi. ja ma tahaksin teie hinnangut äh, kuulda selle kohta, et kuidas võiks Rahvusvaheline Kriminaalkohus oma tööd parandada ja kuidas meie saaksime teid selles toetada. üks aspekt, millele tähelepanu pöörata, on võib-olla tunnistaja kaitseprogramm, neid inimesi, kes räägivad äh, võib-olla oma varasemate valitsusliikmete vastu, peavad tõesti saama kaitse teistes riikides. see on lihtsalt üks näide mind huvitaks teiepoolne hinnang äh, sellele, et kuidas parandada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu tööviisi täna. suur tänu, teil on sõna, palun. Kambala Äh, ülevaatekonverentsil on neli peamist äh, sammast küll jah, kuid üldiselt puudutab see kõik äh, süsteemi selleks, kuidas süsteem kaitseb ohvreid, täiendavus, kuidas erinevad kohtuinstantsid aitavad siis siseriiklikke instantse ja siis muidugi ka rahu ja õigluse küsimused Need on need sambad. Ehm, ohvritega töö läheb meil hästi, koostöö sujub ka, ehm, keeleküsimused on natukene probleemis, et Kooni ja Haruni puhul on meil muidugi väljakutsed väga suured. lisaks sellele siis veel ehm, täiendavuse küsimus tuleksin tagasi selle mõtte juurde, et äh, millist poliitikat arendavad välisesindused Euroopa Liidust. üldiselt Euroopa Liit on toetanud äh, kohtunike äh, väljakoolitamist, kuid näiteks Kongos Kibuse piirkonnas kohtunik määras kaks inimest vangi, vanglasse, aga nad pandi mitte kinnisesse vanglasse või avatud vanglasse mis mõte oli neid siis niimoodi äh, süüdi mõista, asi ei puuduta mitte ainult kohtunikke ja süüdistajaid, vaid ka julgeolekut, julgeolekut ohvritele ja, ja, ja üldiselt rahvale laiemalt. tuleb välja töötada äh, kuidagi süsteem, kuidas inimesi kaitsta, see ei puuduta mitte ainult kohtunike ja süüdistajate väljakoolitamist, me räägime julgeolekust äh,, Äh, ohvrite, tunnistajate julgeolekust. meie muidugi peame kaitsma tunnistajaid ja see ongi minu ettevõtmise peamine eesmärk, ma olen väga uhke, sellepärast et äh, seitsme aasta jooksul äh, käsitlesime me nelja suurt massikuritegu ja ükski ohver ei kannatanud selle kohtu tegevuse tõttu, kuid muidugi ei saa asju parandada Äh, välja koolitada mingisugune tunnistajakaitseprogramm nendes riikides endis, äh, mitte ei äh, peaks nad siis minema teistesse riikidesse abi, abi saamiseks, kaitse saamiseks. me peame lihtsalt vaatama, kuidas programme koha peal välja töötada, mitte Euroopas programmide väljatöötamine on nii oluline aga mina muidugi ei vastuta selle valdkonna eest otseselt, selle eest vastutavad teised kohtuorganid kuid äh, tunnistajate kaitse on väga nagu oluline. näiteks aga Keenias on täna äh, vaja kaitsta tavalisi inimesi, aga see ei ole rahvusvahelise kriminaalkohtu ülesanne, vaid Keenia valitsuse ülesanne ja Euroopa Liit peab nõudma Keenialt vastuseid selle kohta, mida nad on teinud. sellepärast, et kuulujutud levivad, et politseiorganid näiteks tapavad inimesi, no see on täiesti vastuvõetamatu niimoodi te peaksite käituma sellistel äh, juhtumitel, äh, uurima valitsuse käest, milline on nende koostöö politsei ja teiste korravalveorganitega ja siis langet-, langetama otsuseid. härra Tšanok, suur tänu, härra esimees, äh, ma istun siin tagaotsas, härra Moreno Ocampo. Teie karjäär on olnud märkimisväärne, mina olen tooride esindaja Ühendkuningriigist kes endiselt äh, on suhteliselt äh, sümpaatsena näinud äh, Ühendriikide seisukohti, et kui rahvusvaheline kur-, kuri-, kriminaalkohus omab ülemuslikkust selliste otsuste puhul, siis see võib viia õigussüsteemi moonutamiseni, et peaprokuröri töö puhul ei ole see aga sugugi nii, me oleme väga rahul teie töö tulemustega Äh, karistamatuse kliima äh, rahvamõrvade ja terrorismi puhul on muidugi täiesti vastuvõetamatu, eriti kahekümne esimesel sajandil, kus välja on äh, töötatud rahvusvaheline kohtupädevus selles küsimuses. ja minu küsimus teile on järgmine, kuidas me saaksime veenda suuri jõude, see tähendab siis Ühendriike, Indiat ja Hiinat, aga miks mitte ka Iisraeli, kes eh, kolm esimest nendest paradoksaalsel kombel, Hiina ja Ühendriigid näiteks, eh, on nõus sellega, et eh, Bashir tuuakse Julgeolekunõukogu ette, kuigi nad ei ole alla kirjutanud Rooma lepingut, mis teatavasti näitab teatavat topeltstandardeid kogu protsessi suhtes. kuidas veenda näiteks Ameerikat ja Hiinat kambalas, et nad võiksid nüüd maha rahuneda ja Rooma lepingu allkirjastada? mulle tundub, et nad on suhteliselt maha rahanenud, ega nad äh, aga ei vast-, ei kirjuta sellele lepingule kiiresti alla. Neil on aega vaja. Hiina kohta ütleksin nii palju, et äh, Hiina üt-, on äh, mitte-eetiline lepingupartner. Venemaa on meile saatnud kolm tuhat teatist Gruusia sõja kohta ja üks minu esindaja oli ka alles Moskvas eile rääkimas Gruusiast ja Ühendriigid äh, jah, minu ametiaja alguses näitasid üles teatavat vaenulikkust, kuid pärast Darfuris toimunut on äh, meelemuutus toimunud ja on äh, toetanud äh, Darfuri puhul kohtut igati. ja kõige huvitavam Ühendriikide jaoks oli kõige suurem probleem see, et prokuröril on sõltumatus juurdluste avamiseks. esimest korda ma kasutasin seda võimalust Keenia puhul ja Ühendriikide seisukoht, avatud toetus äh, avalikkuse ees, nad on mind toetanud. nii et mulle tundub, et asjad on arenemas, homme nad selle lepinguga ei liitu, hea küll, kuid vähemalt on liikumas meie suunas ja mulle tundub, et Euroopa Parlament peaks jätkuvalt olema siin teejuhiks sellepärast et ameeriklased ütlevad teinekord, et keegi, et kui nemad asju ei juhi, siis midagi ei juhtu, aga no vaata, siinkohal on küll nüüd niimoodi, et nad pole mitte midagi teinud asja juhtimiseks, aga siiski asjad liiguvad. härra esimees ütleb, et kõik see asi on täis paradokse ja annab sõna proua Veržiale. härra esimees, suur tänu, härra peaprokurör, suur heameel teid siin näha mõned kiired märkused, mina olen üks nendest inimestest, kes näevad ähm, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu äh, Äh, renessansis üht suurt äh, rõõmsat uudist, sellepärast et äh, see on rahvusvahelise õiguse väljakujunemisel üks suur samm edasi ja seega on väga kahetsusväärne, nii nagu paljud ko kolleegid ka ütlesid, kuigi te ütlesite, on arenguid, et suured riigid ei ole endiselt liitunud Rooma lepinguga ja tundub, et on suisa Euroopa Liidu liikmesriike Äh, ütleksin, räägiksin võib-olla äh, ainsuses äh, liikmesriikide puhul, kes ei ole väga huvitatud Rooma lepingust ja järgivad Ameerika Ühendriikidest ja see kindlasti tekitab sellist karistamatuse mm, olukorda. nii et ma tahaksin teada, et kas te tea-, ütleksite meile täpsemalt, mis toimub, Euroopa Parlament kahetseb, et olud praegu sellised on ja veel, nagu te ütlesite, rahvusvaheline kriminaalkohus äh, ei ole muidugi mingisugused kuningad, äh, see tähendab seda, et äh, allkirjastanud riigid peavad muidugi järgima siseriiklikku seadusandlust. kas see on tagatud kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides ja veel Euroopa Liidu roll minu meelest on äh, tegutseda ühtselt äh, nendes küsimustes ja rääkida ühel keelel. ja ma toetan teid, kui te ütlete, et äh, tuleb vaadata seda, mida teevad korrakaitseorganid nendes riikides ennas, endistes, kas nad järgivad inimõigusi ja ma arvan, et Euroopa Parlamendi roll ongi äh, Äh, toetada demokraatia inimõiguste sätete rakendamist ja, ja tagada see, et neid viimase äh, IDAP-ini täidetakse ja lõpetuseks ma tahaksin teada, kui kaugemale oleme me jõudnud äh, Guinea seoses algatatud juurdlustega, aitäh. peaprokurör. see, mis praegu toimub, minu meelest on see, et Euroopa Liit Äh, Lõuna-Aafrika ja Euroopa Liit ja Ladina-Ameerika juhivad tööd äh, kodanikukaitse tagamise rahvusvahelisel äh, tasandil, aga kui nad seda ei suuda, siis kohus sekkub ja need riigid, kes ei ole liitunud selle süsteemiga, ei ole kaitstud ka selle süsteemi poolt näiteks kui minu juurde tulevad Sri Lankast, Birmast või, või kuskilt mujalt inimesed, kes ei ole lii-, nendest riikidest, kes ei ole liitunud selle lepinguga, nende puhul ma ei saa midagi teha, ma pean nad ära saatma. mul ei ole võimalik neid aidata. tegemist on uue süsteemiga, see ei ole kindlasti veel universaalne ja seega on ka selle rakendamine olnud äh, erinev ja seega minu meelest on Euroopa Liidu roll selle süsteemi juhina kriitilise tähtsusega. ja sellepärast ma rõhutaksingi seda, et äh, teie poliitika on oluline, sest see mõjutab tervet maailma. nüüd äh, ärgem unustagem ka seda, et mitte allkirjastanud riikidepoolsed kuriteod allkirjastanud riikides äh, on äh, kohtu ette toodavad, näiteks Costa Rica. nimelt, et miks Costa Rica oli nii aktiivne Darfuri küsimuses, äh, olles siis ajutine liige mm, Julgeolekunõukogus ja nad selgitasid, meil ei ole sõjaväge ja seega ainus viis, kuidas ennast kaitsta, on läbi seaduse. ja kes iganes on riiki rünnanud, see peab ka äh, süüdistatu pingi astuma. ja sellepärast ma räägin, et me peame juhi rolli võtma, Euroopa maailmas on veel, eh, või tähendab, maailmas on kakskümmend kuus äh, riiki, kellel ei ole oma armeed, sellest kõige suurem on Costa Rica, nii et äh, ühesõnaga, Euroopa seisukohad peavad olema järjepidevad me oleme täiesti priviligeeritud olukorras siin, nimelt äh, konflikti puhkemine on ettekujuteldamatu, regionaalne mõju samuti ja samas on maailmas ju piirkondi, kus äh, samasugusele tasemele jõudmisel on väga raske ja sellepärast ongi Rahvusvaheline Kriminaalkohus loodud, Rooma statuut loodud ja küll need teised riigid tulevad kaasa järgi. härra Teeva, palun. suur tänu võib-olla see on natukene delikaatne küsimus, kuid äh, minu jõudsid kuuldused, et kui äh, süüdistasi, süüdistused e-, esitati äh, mõnede endiste riigijuhtide suhtes, näiteks nagu Charles Taylori suhtes, et siis kogu see juurdluse protsess ja kohtuprotsess sujus küll väga hästi, kuid kuhugi tuli nad ka kinni panna pärast süüdimõistmist ja see oli probleem. kas on tõsi, et Euroopa maksumaksja tõrgub äh, nende inimeste enda vanglatesse võtmist ja kõrge julgeoleku alla panemist. Äh, Suurbritannia muidugi kõige rohkem äh, satub löögi alla siin, et võib-olla tuleks siin seda kinnipanemise koormat kuidagi kahekümne seitsme liikmesriigi vahel jagada natukene võrdsemalt. mina ei ole küll see inimene, kelles, kellelt seda küsida, mina ei vastuta selle eest, ähm, sellega tegelevad kohtu teised organid, kuid ma teeksin ettepaneku, et äh, nende inimeste jaoks, kes on äh, ähm, süüdimõistetatu lähedased, nende jaoks muidugi oleks äh, kõige parem see, kui, kui nende ähm, omaksed on nendele lähedal vangis, aga ma ei hakka siin arvamust avaldama, sest see ei ole minu ampluaa proua Haudala, suur tänu, mm, et valgustasite meid oma vastustega. ma leidsin teie tähelepanekud selle kohta, kuidas riigid, kes ei ole liitunud, eh, siiski pöörduvad kohtu poole. see oli väga huvitav, nii nagu Venemaa pöördus eh, Gruusia sõja puhul eh, kohtu poole. see on niisugune järgmine samm, mida tähele panna. mul on teile veel üks küsimus, mis puudutab agressioonikuritegu. kuidas see hõlmatakse rahvusvahelise kriminaalkohtu töösse? ning tahaksin teid tänada selle ütlemise eest, et nüüd on Euroopa Liidul ajalooline võimalus palju sidusamalt oma öö, välis- ja julgeolekupoliitikat ajada ja leian, et samuti peaksime kogu oma välissuhetesse hõlmama selle rahvusvahelise kriminaalkohtu või kriminaalõiguse aspekti ning parlament saab oma rolli siin mängida, muutes kohtu palju nähtavamaks kui seni ning lõpuks mul on ka üks väike soovitus, inimesed võib-olla ei tea, et külalised saab, saavad teil kohtus käia, võib-olla te peaksite äh, ka läbi veebi las-, andma võimaluse teie kohtuistungeid jälgida, nõnda et kogu maailm võiks vaadata, kuidas tegelikult rahvusvahelist kriminaalõigust kohaldatakse. agressiooni küsimus, see ei ole tõesti minu tema-, temaatika. mis puudutab välissuhteid, see mõte meeldib mulle tegelikult kuul-, kohtu, kohus on meil avalik, aga, ja kantakse ka läbi, üle veebi, aga sagedasti me peame ka julgeolekukaalutlustel seda lõpetama. aga praegu muidugi on suurepärane võimalus arutada neid küsimusi. inimesed näiteks küsivad, miks te olete Aafrikas? Euroopas oli konflikt kuuskümmend aastat tagasi, Balkanil kakskümmend aastat tagasi, aga Aafrikal Aafrikas on praeguse konflikti ja meie saame aidata vaidelda selle konflikti vastu. mis toimub Aafrikas? kolmkümmend Aafrika riiki on Rooma lepinguga liitunud, aga kakskümmend kuus äh, liikmesriiki Aafrika viiekümne liidu, viiekümne kuuest liikmest ei ole. Äh, ja äh, ja samal ajal need, kes siis kuri, kes kuritegusid toime panevad, teevad seda selle nimel, et võimul püsida ja siin ei tohi neid asju segi ajada ei presidendi Gaddafi ega president ähm, äh, äh, Bashiri äh, kommentaaridest. Nad ei ole ju liikmed. ütlen teile, Keenias on asi selge. Neil on meid tarvis selleks, et kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal vägivalda ära hoida ja mitte ainult Keenias. mujal Aafrikas on sama. aga kui siin on tegemist ka Tansaaniaga kohe kõrval, sest kui kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal puhkeb vägivald Keenias, siis Tansaania läheb kohe järele. Euroopas öö, on põhimõtted teised, me ei pöördu tagasi nende asjade juurde, aga Aafrikas on teisiti, seal võib jälle kõik puhkeda, sellepärast on väga oluline kogu oma poliitikas seda silmas pidada Äh, need kolmkümmend Aafrika riiki, kes on liitunud äh, Rooma statuudiga, äh, neid me peame just toetama. kaks päeva pärast seda, kui president Gaddafi otsustas mitte koostööd teha kohtuda, kohtuga, mina olin mm, pärast seda kohe Aafrika Liidu presidendiga kohtumas, härra Bekiga, ning peab olema täiesti selge, et see, mis toimub Aafrikas äh, on selline, et Aafrika liidrid, osad muutuvad kogu aeg ja teised jällegi püsivad paigas ja teil tuleb oma pooled valida sealjuures. palun nüüd proua Lunatšekile sõna. suur tänu. ma tahaksin öö, äh, küsida uuesti veel äh, ohvrite kaitse kohta, mida juba siin varem käsitleti. ma saan aru, et nüüd on tehtud ka vastav fond, mida liikmesriigid toetavad, kes on liitunud Rooma lepinguga. kas te võiksite mulle öelda, kuidas näiteks Euroopa Liidu liikmesriigid rahastavad seda fondi, kas nad teevad juba äh, sissemakseid, missugused riigid seda on juba teinud, nõnda et me võiksime ergutada ka teisi, kes veel ei ole ja kas on juba selles fondis mingit raha, kas seda on võimalik tarvitada ja nii edasi. ning teine küsimus, need liikmesriikide kontaktpunktid, võib-olla te mainisite seda juba varem, rohkem kui nelikümmend riiki ei ole veel määranud selliseid kontaktisikud või kontaktpunkte. kas te võiksite meile rääkida, kuidas see asi edeneb ning kolmas küsimus puudutab Sudaani.